korras saadan ma selle asja edasi pädevale komisjonile. järgmiseks ma olen saanud teadise Rahvapartei fraktsioonilt, mis puudutab muudatusi äh, parlamendikomisjonide ja parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseisus. see nimekiri ilmub äh, ka tänase istungi protokollis nii et, et kui mingeid märkusi ei ole, siis äh, peetakse muudatused